see ohustaks ka konfidentsiaalsust ning äh, see muudaks võimatuks kõik tulevased läbirääkimised, aga ma teen oma parima, et te oleksite teavitatud. aitäh, austatud volinik. viis resolutsiooni on esitatud nende arutelude lõpetamiseks ning homme leiab aset hääletus nende üle austatud parlamendisaadikud, nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. suuliselt vastatav küsimus, mis puudutab määrust, millega koheldatakse üldine soodustuste süsteem. kuus küsimuste esitajat on meil ning kõigepealt on sõna härra Daniel Kasparilt kaheks minutiks. kallid kolleegid, volinik üldine soodustuste süsteem tagab äh, turule juurdepääsu saja seitsmekümne kuuele arenguriigile. tegemist on eeliskohtlemisega, äh, mida me pakume ilma midagi vastu saamata. meil on olemas ka GSP pluss nende riikide jaoks, äh, kes on eriti rasketes tingimustes esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme vajame me uut määrust, sellepärast et eelmine määrus äh, aegub. ja siis on meil võimalik läbi viia ka veel kaks lugemist siin selles parlamendis ja et me seda kõike õigel ajal saaksime teha, kutsuksin komisjoni üles ettepanekud esitama nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et meil on vaja kahte lugemist ning me ei saa sellist otsust langetada ajasurve tingimustes. meil on vaja ka hinnata olemasolevat süsteemi, meil on vaja fakte ja arve selle kohta, kuidas praegune süsteem on toiminud kas äh, see on tõesti toonud kasu nendele riikidele, kellele ta pidi kasu tooma, kas ekspordimaht on suurenenud, kas õiged riigid on sellest süsteemist kasu saanud? kas kõik on korras selle süsteemiga, näiteks kui selline riik nagu Katar, äh, kus on kõrgem sissetulek SKT kohta kui kahekümne viies liikmesriigis, saab ka äh, GSP raames soodustusi ma arvan, et see ja paljud teised asjad vajavad kriitilist läbivaatamist. ma kutsun kõiki üles, kõiki siin kojas äh, olema üldised, äh, nii nagu otsustati ning ma sooviksin, et me ei mainiks konkreetseid riike resolutsioonides. aitäh ja nüüd David Martin, kaks minutit aitäh, president, nagu härra Kaspari, tervitan ka mina äh, seda soodustussüsteemi, mis meil on. Äh, meil on GSP, meil on GSP pluss äh, ja ma arvan, et maailma vaesematel riikidel peaks olema vaba juurdepääs turgudele, nagu härra Kaspari ütles, et neid riike on sada seitsekümmend kuus, kes saavad sellise eeliskohtlemise aga neil oleks vaja veelgi paremat juurdepääsu turgudele läbi GSP plussi. Äh, nad pea, nad saaksid selle, kui nad viiksid ellu kakskümmend seitse konventsiooni äh, valim-, heade valitsemistavade, keskkonnanõuete ja tööstandardite kohta. aga me tahame ka, et need kasu saavad riigid äh, täidaksid oma kohustusi kui me lubame riikidel pääseda niimoodi, et nad oma kohustustest kinni ei pea ja ei pea kinni konventsioonidest, siis me kaotame kõik need stiimulid, mida GSP pluss peaks looma ja lisaks sellele me karistame neid riike, kes on seotud GSP-ga, õõnestades nende eelis, eeliseid ja andes neid sellistele riikidele, kes oma kohustusi ei täida. ja seetõttu ma tervitangi seda, et Sri Lanka juhtumit on komisjon uurinud ning komisjon on rakendanud meetmeid Sri Lanka vastu. seetõttu ma usun ka, et komisjon peaks käivitama uurimuse Kolumbia suhtes selgitada välja, kas Kolumbia peab kinni kahekümne seitsmest konventsioonist. see ei tähenda loomulikult, et me rakendame Kolumbia vastu meetmeid, me lihtsalt uurime olukorda, nagu peaks tegema ka Sal-, me tegime seda ka Salvadoriga ja jõudsime järeldusele, et meetmeid pole vaja. mul on volinikule kolm küsimust. kas komisjon on nõus sellega, et tulevikus peaks parlamendile olema õigus nõuda GSP Plussi raames juurdluste läbiviimist teiseks, kas komisjon vahepeal on valmis parlamendile esitama aruandeid konventsioonide rakendamise kohta nendes riikides, kes GSP Plussi süsteemi raames kasu saavad ja lõpetuseks, kas komisjon kavatseb parlamendile edestada läbivaadatud määruse GSP järgmise etapi kohta, meile lubati seda juunikuuks ja me tahaksime, et see enne juunikuud ka siia jõuaks. aitäh ja nüüd härra Rinaldi signor presidente onorevoli colleghi caro commissario poco dopo la. kolleegid härra volinik siis kui meie parlament oli alles ametisse asunud pidime me otsustama kas võtta tagasi GSP ja GSP pluss Sri Lanka ja Kolumbia puhul esimest korda võib täheldada äh, suuremaid vigu Äh, ühinenud riikide puhul, nagu näiteks Sri Lankaga nii oli. lõppenud on just kohutav kodusõda terroristliku organisatsiooni vastu ja komisjon on tegutsenud võrdlemisi kiiresti ja tulemuseks on kiire ot-, oli kiire otsus GSP pluss tagasi võtta. nõukogus aga Sri Lanka kaitsjaid ei olnud ja otsus võeti vastu. parlamendi käest aga ei küsinud keegi teisel puhul on tegemist riigiga, kes peab võitlema kohutava kodusõja vastu riigi eh, sees, äh, tapetakse äh, tsiviilelanikke, ametiühingu liidreid. komisjon aga ei ole avalikult sõna võtnud ja liigub äh, pigem vabakaubanduslepingu suunas, mina nõustun tegelikult sellega, nõukogus aga on, on samuti teatud riike, kes väga aktiivselt kaitsevad Kom-, Kolumbia ametivõimude huve. parlamendi käest pole aga jälle mitte keegi mitte midagi küsinud. meil oleks, peaks olema ka õigus oma arvamust avaldada, samuti ei ole meile esitatud majanduslike ja poliitiliste mõjude hinnangut, kui GSP pluss tagasi võetaks. üks asi on kindel, parlament on kõrvale lükatud. tegemist on poliitiliste, mitte tehniliste otsustega, seega on see vastuvõetamatu. järgmisel aastal, kui kokkulepe lõpeb, pea, tuleb lepingut uuendada ja seda võimalust tuleb võimalikult hästi ära kasutada. me oleme näinud, mis on toimunud nendes kahes riigis ja me peame tegutsema. ma tahaksin teada, milline on siis see lävend inimõiguste rikkumisete puhul, mida tuleb, mida tuleb ületada enne, kui näiteks Kolumbia või mõne teise riigi puhul alustatakse juurdlust ja ka näiteks Sri Lanka puhul kui äh, ikkagi, kus ikkagi kehtib veel äh, komandanditund. Äh, me peame silmas pidama ju, et GSP on arenguinstrument ja me peame aitama kõige vaesemaid riike samas kõige vaesemate riikide hulgas on riike, nimekirjas on riike, kes sinna enam ei peaks kuuluma. meil on tarvis läbi viia GSB mõjuhinnang ning äh, läbi viia ka konsultatsioonid parlamendiga. nagu härra Martin ütles, parlamendil peab äh, GSB peatamise puhul olema mängida tõsine roll. suur tänu. suur tänu, härra Rinaldi, nüüd kaks minutit proua Kiil Nielsen. härra president, meie arutelu täna motiveerivad kaks aspekti SB, GSB-s esiteks kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kolmekümne esimesel detsembril jõuab, detsembril jõuab lõpule esimene periood ning komisjon peab hiljemalt juuniks sel aastal esitama uue määruse aga GSP toimimine ei ole sugugi täiuslik. kes otsustab, millised on soodustatud riigid, millistel kriteeriumitel, kes kontrollib kahekümne seitsme rahvusvahelise konventsiooni rakendamist sotsiaal- ning majandusvaldkonnas, mis on kohustuslik GSP pluss raames, me ei tea seda. millised on GSP plussi tag-, tulemused olnud, kas tegemist on jätkusuutlike tulemustega, mis on võimaldanud töökohti luua või siis hoopis on see kaasa toonud lühiajalist koostöölepingute arvu kasvamise, äh, suurettevõtete kontsentreerimise ja muu sellise. me ei tea seda, meil on vaja süvitsi minevat määruse reformi tagamaks demokraatliku kontrolli ning et äh, see süsteem saavutab seatud eesmärgid. aga tänane arutelu puudutab eelkõige just Kolumbia olukorda. senimaani ei ole komisjon soovinud alustada uurimist inimõiguste tõsiste rikkumiste osas selles riigus, aga see uurimis on ette nähtud määruses. Euroopa Liit, kui on olnud suuri kasumeid telekomi piimatootmise ja muudes valdkondades, mis toovad kasu meie ettevõtetele, et me oleme loobunud GSP e süsteemist ning äh, soovinud äh, luua vabakaubanduslepingu Kolumbiaga. see on aga toonud äh, kaasa kohutavaid tagajärgi Kolumbia äh, põllumajandustoodangule ning põllumajandustootjatele. aitäh, proua Kiil Nielsen. kaks minutit, härra Joe Higgins, palun. suur tänu. süsteem, mille kohaselt Euroopa Liit kohtleb soodsamalt äh, teatud riike on paigas juba seitsmekümne esimesest aastast ja see peaks tasakaalustama äh, kaubandus, äh, kaubandust äh, rikkamate ja vaesemate riikide vahel maailmas ja aitama kaasa jätkusuutlikule arengule. volinik, kas te nõustute minuga, et see süsteem on tegelikult haledalt läbi kukkunud ja et Euroopa Liidu kaubanduslepingud on peamiselt kasu toonud Euroopa Liidus asuvatele hargmaistele ettevõtetele, kes kasutavad ära vaesemate riikide kohalikke äh, tootjaid, mistõttu paigutatakse ümber palju ettevõtteid ja kahjustatakse äh, keskkonda. kas ei ole mitte vas-, äh, vastuolus kolm aastat tagasi avaldatud Euroopa va-, vastava dokumendiga? ja härra volinik kui, mis, milline võimalus on üldse Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika inimestel, kui alles hiljuti teie komisjon, härra De Huht, võimaldas äh, või võimaldas äh, jah, just hiljuti finantsspekulantidel kasu saada näiteks Kreeka äh, viletsast olukorras. te andsite Kreeka üle nendele parasiitlikutele kriminaal-, kurjategijatele. küsimuses päritakse teilt, kuidas Euroopa, milline on Euroopa Komisjoni hinnang sellele, kuidas GSP kaitseb töötajate ja inimõigusi? palun vastake sellele küsimusele. kas te saate suhelda edasi Kolumbia valitsusega, kus ilmselgelt äh, Äh, valitsuse kontrolli all olevad ametid, eriti armee, on süüdi kohutavates kuritegudes, mis selgus alles eh, ka hiljuti, kui avastati La Macarenas suur ühishaud. ja peale selle, härra volinik, milline on komisjoni viimane arvamus GSP Plussi jätkamise alal Sri Lankaga, võttes arvesse, et pärast valimusi, valimisi on härra Ratšapuri äh, eh, poliitika endiselt äh, inimõiguste ja eriti just töötajate õigustele vastu käib. suur tänu, härra Kamal, kaks minutit. suur tänu, härra president, suur tänu, härra volinik. ma arvan, et me mõistame siin, et GSP üks eesmärke oli vaesemate riikide integreerimine ülemaailmsesse kaubandussüsteemi ja nende soodsam kohtlemine pidi olema kasulik kaubanduse tasakaalu parandamisele rikkamate ja vaesemate riikide vahel. minul on palju sõpru ja sugulasi paljudes nendes riikides ja peamiselt on nendes riikides probleeme viletsa valitsemisega, korruptsiooniga, ja seetõttu ei jõuta jõukuseni. Neil on keeruline importida materjali, mida neil on tarvis jõukuse lisamiseks ja probleeme on ka sellega, et paljudel riikidel ei ole juurdepääsu teenustele ja kaupadele, mis meil on. ja me peame tunnustama ka seda, et parim viis võita vaesus on aidata kaasa ettevõtetele, kes, ettevõtjatele, kes loovad töökohti ja toovad inimesi vaesusest välja. läbirääkimiste äh, jooksul hiljuti GSP asjus, tundsid paljud osapooled muret selle e, kõigi ühtse kohtlemise lähenemise üle komisjoni poolt. ja üks komisjoni ametnik vastas e, meie komisjonis sellele, et e, kaubanduslepingud ei puuduta ainult kaubandust, vaid ka integra-, regionaalset integratsiooni ja Euroopa mudeli eksportimist kui mõnedel AKV riikidel olid äh, era-, eraldi mured ja nad pro-, soovisid endale GSP plussi, siis öeldi, et see ei ole võimalik, sest nad rikuvad teatud konventsiooni punkte ja seetõttu nad ei kvalifitseeru GSP plussile. ja tulevikus ilmselgelt peame me olema paindlikumad ja kasutama äh, GSP plussi vabakombauduslepingute asemel me saame seega mõjutada riike, kes ei täida tingimusi ja me saame jätkata dialoogi nende riikidega, parandamaks sealset olukorda, me peame mõistma, et Roomat ei ehitatud ühe päevaga ja samuti ei jõutud kõrgete standarditeni Euroopas kiiresti. me peame aitama kaasa ettevõtjatele arengumaades. suur tänu! aitäh ja nüüd pärast seda, kui küsimuse autorid on sõna saanud, saab sõna volinik De Hucht. aitäh, president. praegune üldine soodustuste süsteem jõuab äh, lõpule kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kolmekümne esimesel detsembril. komisjon äh, plaanib ka seda süsteemi kaasajastada ja läbi vaadata, ma käivitasin avalikud konstitutsioon, konsultatsioonid ja me viime läbi ka mõjuhinnangud. komisjoni ettepanek äh, peaks teieni jõudma kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimeses kvartalis. Äh, see ettepanek peab läbima tavalise õigusloome menetluse, mis äh, võib kesta kauem kui praeguse süsteemi kehtivusaeg Äh, me kõik oleme ühel meelel, et tuleb vältida olukorda, kus GSP süsteemist kasusaajad kaotavad kõik oma soodustused esimesel jaanuaril kaks tuhat kaksteist ja seetõttu paralleelselt koos selle ettevalmistama tööga, mida ma maini-, mainisin, me kavatseme pikendada praegus olevat määrust äh,, tagamaks järjepidevust seniks, kui uus süsteem on olemas. see peaks meile andma võimaluse välja töötada äh, edukas süsteem, tagamaks selle, et GSP süsteemist kasusaajad äh, ei jääks kaitseta ja selle dokumendi ma esitan teile aprillis. ma Äh, olen kuulanud ära teie mured selle üle, kuidas komisjon äh, kontrollib äh, kasu saavate riikide kinnipidamist olemasolevatest konventsioonidest ja kohustustest. peamine kriteerium GSP plussiks on kahekümne seitsme rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooni ratifitseerimine ja rakendamine, need puudutavad inimõigusi, töötingimusi, head valitsemistava ja komisjon äh, jälgib kõigi riikide äh, tulemusi selles valdkonnas. komisjon äh, peab lähenema GSB-le objektiivselt ja sellega seoses me oma järelevalve ja hindamistegevuses tugineme sel määral kui võimalik rahvusvaheliste organisatsioonide leidudele ja raportitele, näiteks ÜRO omadele Äh, samuti Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja teiste agentuuride omale, samuti äh, nendele järelevalvemehhanismidele, mis nendes konventsioonides on ette nähtud. see võimaldab äh, sõltumatu järelevalve ning seda toetab ka komisjoni kahepoolne dialoog GSP Plussi riikidega kui sellised aruanded eh, sisaldavad andmeid selle kohta, et GSP Plussi kriteeriumitest ei peeta täiel määral kinni, siis näeb GSP määrus ette, et komisjon viib läbi uurimise, selgitamaks välja, milline on olukord ja pakub välja konkreetsed meetmed. Eh, see uurimine on väga tõsine vahend, mida tuleb kasutada siis, kui olukord seda õigustab. uurimise käivitamine Eh, on midagi, millesse ei tohi suhtuda kergesti, sellepärast et see võib mõjutada meie suhteid partnerriikidega. mõelgem näiteks kas või eh, olukorrale Sri Lankaga. GSP Plussi eesmärk on anda riikidele stiimuleid kinni pidamaks rahvusvahelistest standarditest tuleb nendele riikidele kõigepealt anda võimalus oma äh, pühendumust äh, nendele eesmärkidele tõestada, nad peavad tõestama, et nad on valmis rahvusvaheliste järelevalveorganitega koostööd tegema ja tege-, lahendama need puudused, mis leitakse. ja me tunnustame ka neid samme, mida need riigid on juba astunud ning äh, ma taha, ma ootan äh, huviga seda arutelu, mis puudutab GSP süsteemi tulevikku ja eriti GSP plussi. Äh, praeguse süsteemi läbivaatamist ette valmistades äh, pöörame tähelepanu ka GSP plussi kriteeriumitele ja need teemad, mis parlamendis tõstatuvad, nendele me pöörame ka tähelepanu kuna see läbivaatamise nõuab äh, tavalist äh, õigusloome menetlust, siis äh, Euroopa Parlament on samas positsioonis kui nõukogugi selle lõpliku süsteemi määramisel. aitäh, volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt proua Andrik Kiene Rahvapartei nimel kuulates seda, mida ütles meie kolleeg Daniel Kasperi, keda ma täiel määral toetan, tahaksin rõhutada paari asja. kõigepealt Lissaboni lepingu jõustumine äh, annab parlamendile uue rolli äh, Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas. GSP on üks nendest valdkondades, kus parlamendil on suurem sõnaõigus ja suurem mõjuvõim. Äh, volinik ma tahaksin paluda, et te suhtuksite soodsamalt parlamendi suuremasse rolli selles valdkonnas, mis kuulub teie pädevusse. seega ma palun, et te konsulteeriksite parlamendiga, kui te hakkate GSB ja GSB Plussi eh, ka hõlmatud riikide nimekirja läbi vaatama parlament peaks samuti osalema järelevalve eh, protsessis, kas need GSB äh, Äh, süsteemiga seosatud riigid, GSP Plussi riigid, äh, tõesti äh, rakendavad ka neid kahtekümmet seitset konventsiooni. komisjon peaks parlamendiga konsulteerima selles küsimuses ning loomulikult on meie kohus siin parlamendis hoolitseda selle eest, et me töötame Äh, oma organites, komisjonides välja mehhanisme, mis annaksid oma panuse sellisesse järelevalvesse. lõpetuseks, äh, lugupeetud volinik, tahaksin korrata üleskutset, mis on kirjas ka meie resolutsiooni eelnõus, mis läheb homme hääletusele. nimelt komisjon peaks äh, koostama uue määruse GSP-de kohta nii kiiresti kui võimalik ja lõpetuseks ma ei ole nõus sellega, mida öeldi Kolumbia kohta mõnede kolleegide poolt Kolumbia on eh, selline riik nagu paljud sama piirkonna riigidki ja me ei saa ignoreerida positiivseid arenguid ja saavutusi, mis selles riigis inimõiguste vallas on toimunud ning eh, samuti inimõiguste kaitsjate olukorda selles riigis. ei ole vaja kellelegi näpu, eh, näpuga näidata selle konkreetse riigi puhul meie äh, resolutsioon puudutab uut määrust ja meil on vaja uut määrust, aitäh. suur aitäh, proua Andrikiene. härra Bonreiro, kaks minutit, palun. austatud president, austatud volinik on väga meeldiv kuulda volinikku De Guhti meile ütlemas, et komisjon kavatseb vähese aja pärast äh, parlamenti saata õigusloomalase algatuse selleks, et ümber vaadata üldiste soodustuste süsteem. parlament äh, kaasatakse niiviisi õigusloome protsessi ning niiviisi välditakse olukorda, kus GSP süsteem lõpeb kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus. tegemist on arenguabi instrumendiga, millega avatakse Euroopa Liidule ligipääs, Euroopa Liidu turgudele ligipääs teatavatel tingimustel ning tegemist on kahepoolse süsteemiga. see süsteem võimaldab parandada ka valitsemistavasid ning inimõiguste olukorda seotud riikides, sest äh, need soodustused antakse ainult siis, kui riigid vastavad teatavatele nõuetele. Neil põhjustel peab Euroopa Liit uuendama selle instrumendi kasutamist, mis äh, seab kaubanduse inimõiguste ning arengu teenistusse. aga selle pikendamine peaks olema seotud tulemuste kontrolliga uus määrus peab järgima uusi tingimusi, ehk siis säilitama selle süsteemi ajutise iseloomu ja võimaldama vajadusel see süsteem peatada. teiseks on vaja süvendada ning paremini valida soodustatud riike ning neid eristama vastavalt nendele nende arengutasemele ning nende konkurentsivõimele. peab parandama ka järelevalve süsteemi ning kontrolle, mis on seotud selle GSP süsteemiga ning eelkõige peab just parandama inimõiguste olukorra kontrolli. ning viimaks, austatud volinik, peame arvesse võtma ka parlamendi seisukohta ning seda õigusloome protsessi algusest saata aitäh, härra Moreira, härra Papastonkos. aitäh, president. GSP süsteem on süsteem, mis on mõeldud vähim arenenud riikidele, riikidele, millel on sedasorti soodustusi kõige rohkem vaja ning see süsteem peab arvesse võtma riikide majandusolukorda üldiselt ning nende konkurentsivõimet. eristus, eristamise puudumine nende riikide vahel kahjustab aga just nimelt neid kõige vähem arenenud riike. seda olukorda peaks tasakaalustama ning peab likvideerima need ebakõlad, mida me oleme täheldanud süsteemi rakendamisel senimaani meie kaubanduspoliitika ning äh, meie seatud tingimused peavad võimaldama saavutada parema valitsemistava maailmas ning paremad tingimused. see peab võimaldama edendada ka sotsiaalset mõõdet, mõõdet laias mõttes, järgides inimõigusi ning austades ka riikide õigust demokraatlikult areneda Euroopa Parlament peab aktiivselt osalema selles ümbervaadatud süsteemis ning Euroopa Parlament peab äh, saama ka kontrollida reeglite järgimist nendes riikides, mis on kaasatud sellesse süsteemi. aitäh, härra Lange, poolteist minutit, palun. aitäh, president, austatud volinik, me kõik teame, et see GSP süsteem on hea süsteem ning GSP pluss on väga hea süsteem. Neid peab pikendama. seetõttu on meil vaja ettepanekut, mis võimaldaks meil kaasata parlamendi, et ta saaks oma nõusoleku ning nõuandeid anda. GSP Plussi raames on võimalik loomulikult parandusi teha, on viis punkti, mille osas võiks kindlasti edusamme teha esiteks, kahtekümmend seitset konventsiooni ei pea mitte ainult äh, järgima, vaid need ka konkreetselt ellu rakendama. see on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ülesanne, meil on vaja ka hindamiskomiteed, mis hindab seda ellurakendamist. mis puudutab kodanikuühiskonda, siis GSP pluss raames peame tagama koostöö ning koordineerimisega nagu ka tsiviil, kodanikuühiskonnaga, nagu seda tehti juba Lõuna-Koreaga. järgmiseks peab läbi viima ka uurimisi probleemide puhul, parlamendi peab siin kaasama, sageli jääb nõukogus aga mulje, et mängivad teised huvid, rõhutan jällegi, parlamendil peab olema õigus nõuda uurimisi. meil on vaja palju selgemat struktuuri, mis puudutab ka süsteemi peatamist, seda kõike peab selgitama. aitäh, härra Länge, härra Mann, palun. härra president, GSB loodi algselt selleks, et anda arenguabi arengumaadele see koosnes äh, tollisoodustustest ja muudestki meetmetest ning mõjud olid positiivsed. samuti oli eesmärgiks teatud sotsiaalsete eesmärkide saavutamine, läb-, läb-, äh, mis sõltus ka ILO ja ÜRO konventsioonide ellu ratifitseerimisest aga kas võib tõesti äh, arvata, et, et kõik need äh, konventsioonid on tõesti ellu rakendatud, kui need riigid äh, ekspordivad riik, tooteid, mis on toodetud hoolimata tööliste õigustest, kui vaadata näiteks Hiinat, siis kahepoolsed läbirääkimised Hiina ja Euroopa Liidu vahel ei ole kaasa toonud mingisugust inimõiguste olukorra parandamist sajad ja tuhanded inimesed demonstreerivad tänavatel Tiibeti olukorra tõttu. meil on tarvis üles näidata solidaarsust nende inimeste vastu, kes võitlevad oma kultuurse ja keelelise sõltumatuse eest. meil on tarvis tagada, et tagataks äh, äh, sotsiaalsed ja keskkonnastandardid. samuti peame me tagama selle, et kui me äh, räägime läbi äh, oma partneritega, kaasataks kõik need aspektid. suur tänu. järgmisena härra Susta poolteist minutit. president, meil on siin oluline võimalus öö, äh, uuendada GSP süsteemi. GSP GSP pluss ja kõik peale relvade kokkulepe tagavad jõukuse leviku ja inimõiguste kaitse. Nende põhimõtted, peamiste põhimõtete rikkumine on tähendanud, et hiljuti on Euroopa Liit need lepingud tagasi võtnud äh, Sri Lanka puhul pärast Euroopa Komisjoni äh, üksikasjalist juurdlust. parlament peab olema kaasatud täielikult õigusloomelisse protsessi ja me soovime üle vaadata ka kogu, kõik dokumendid, eriti kui on tegemist äh, rikkumistega, mis tul-, on tulenenud juurdlustest. meil on tarvis usaldusväärsust ja kriteeriumite objektiivset rakendamist. Euroopas, kus suurem osa inimesi ei poolda demokraatia importimist relva abil, on kaubandus oluliseks vahendiks taga, äh, inimõiguste kaitse tagamisel. me ei tohiks oma lähenemises olla ükskõiksed, me ei tohiks lihtsalt inimesi hukka mõista näiteks peaksime me tugevdama kõikide riikide olukorra jälgimise protsessi, me peaksime kasutusele võtma ad hoc protseduurid. seda tuleks silmas pidada ka olemasoleva õigustiku ülevaatamisel. suur tänu, härra Salafranca ei ole kohal, seetõttu järgmisena saab sõna härra Fjellner suur tänu, president, suur tänu, härra volinik. GSP süsteem, mida me täna arutame, on ilmselgelt äh, hea ja oluline vahend vaesemate riikide äh, ekspordi parandamisel Euroopasse. see süsteem on olnud äh, tõhus ja seda tuleb uuendada, aga me peame kontrollima, kui hästi see süsteem on töötanud ja kas ta on täitnud oma esmased eesmärgid. kõigepealt ees, äh, vaesusevastane võitlus on üks meie tähelepanu keskpunkte kaubanduses ja arenguküsimustes. GSP süsteem on ilmselgelt hea võimalus kaasata erinevaid riike rahvusvahelistesse kokkulepetesse ja konventsioonidesse, ähm, on see, see on ka võimalus survestada neid kinni pidama inimõiguste konventsioonidest. Need riigid, kes neid konventsioone ellu ei rakenda, ei saa ka juurdepääsu GSP-le kui need riigid ei saa eksportida oma tooteid, Äh, äh, äh, ja aga on endiselt kaasatud vabakaubandussüsteemi, siis on neil väga palju keerulisem kaitsta ka inimõigusi ja tööliste õigusi. korruptsioon on samuti üks suuri probleeme. niisiis, kuidas mi-, mi-, mida arvab volinik sellest, et kui GSP soodustused tagasi võetakse, suurendab see tegelikult vaesust arengumaades? me tegelikult ju soovime, et need riigid kirjutaksid alla kahekümne seitsmele eh, ILO ja ÜRO konventsioonile, aga ma tahaksin realistlikku hinnangut sellele, millised riigid nendest on tegelikult eh, need konventsioonid korrektselt ratifitseeritud, sest isegi Euroopa Liidus eh, liikmesriikide puhul on siin probleeme. suur tänu, nüüd vaba mikrofon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 Äh, omavad teatud valikuvõimalusi kuni selle aasta aprillini. ma tahaksin teada, äh, millised riigid on juba äh, nõustunud olema osaks GSP-st ja kas te pakute neid valikuvõimalusi ka teistele riikidele, enne kui süsteem läbi vaadatakse, aitäh! aitäh! need nimed, mis siin äh, ekraanil on, on valed, keegi teine ei ole sõna soovinud, seega saab sõna volinik. Äh, mulle esitati mitmeid küsimusi seoses Sri Lankaga ja ka Kolumbiaga. Äh, ühe juhtumi puhul me otsustame läbi viia uurimuse ja langetame otsuse, teisel puhul me seda ei teinud. Sri Lanka puhul pöör-, Äh, tuginesime me avalikkusele kättesaadavatele raportitele ja avaldustele, mida oli koostanud ÜRO ja samuti teistele asjakohastele organ-, andmetele, nagu näiteks valitsusvälised organisatsioonid, kes viitasid sellele, et äh, Sri Lanka ei täida erinevaid inimõiguste konventsioone ja eriti kodaniku- ja poliitiliste õiguste konventsiooni, piinamise vastast konventsiooni ning äh, lapse õiguse konventsiooni. Äh, erinevalt äh, Kolumbia puhul äh, juhtumist Sri Lanka eitas igasuguste rikkumiste esinemist ning ei teinud koostööd uurivate organitega. Kolumbia puhul ILO ja ÜRO jõudsid järeldusele, et on, on probleeme teatud ÜRO ja ILO konventsioonide rakendamisega, aga on selge, et Kolumbia on ÜRO ja ILO-ga dialoogiks valmis, on oluliselt muutnud oma õigussüsteemi ning on astunud samme selleks, et oma õigusakte muuta ja rakendamist parandada käimas on jätkuv dialoog ÜRO ja ILO-ga. mis puudutab härra Morera küsimust, tahaksin öelda, et GSB määruse läbivaatamine Äh, on suunatud sellele, et leida tasakaalu äh, erinevate palvete vahel, mis siin täna on esitatud. Äh, te palusite, et me teeksime seda nii kiiresti kui võimalik, seda me ka teeme. me oleme juba palunud läbi viia mõjuhinnangu ja me oleme saan-, me saame juulis alles andmed kahe tuhande üheksanda aasta GSP kohta ja loomulikult meil on käimas ka konsultatsioonid ja eriti olulised on konsultatsioonid Euroopa Parlamendis. samuti tahaksin teile meelde tuletada, mida ma ütlesin äh, Väliskaubanduskomisjonis oma kuulamise ajal. Äh, ma esitan äh, ajakava õigusloome ettepanekute kohta, see peaks teieni jõudma eelseisvatel kuudel ning te teate, et me kohtume ka homme ning me püüame siis midagi paika panna nii et, et Euroopa Parlamendil oleks maksimaalselt võimalus äh, seda küsimust äh, arutada, arutada GSB uut äh, määrust ja ka seda vana süsteemi. suur aitäh, president! aitäh, härra de Gucht! esitatud on kaks arvamuse eelnõud ning need